selliseks dialoogiks. ja ma loodan, et me suudame avatult käsitleda neid teemasid. õigusriigi põhimõtte austamine puudutab kõiki ähm, institutsioone ja liikmesriike ja see on oluline siseturu toimimiseks, lähtudes vastastikusest usaldusest ja tunnustamisest, aitäh! Frau Vizepräsidentin, herzlichen Dank aitäh, proua asepresident, selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja selle sõnumi eest, et äh, ilma õigusriigi põhimõtetest kinni pidamata tulevikku ei ole. aga nüüd annan sõna proua Roberta Metsalale. suur tänu, juhataja, jah, olukord on tõesti kiireloomuline ja sellepärast arutame me Poola teemat uuesti täna me oleme siin sellepärast, et Poola kodanikud on samuti eurooplased ja nad teeni-, on ära teeninud sama kaitse, samad õigused nagu kõik Rootsis, Itaalias või Saksamaal. ning äh, kõikvõimalikud vahendid äh, riiklikul tasandil on blokeeritud või vähendatud, siis meie ei häbene oma rolli täitmast. me käsitleme seda teemat täna, kuna see on viimane võimalus, pöördudes Poola valitsuse poole selleks, et valida dialoog vastasseisu vastu õigus kahjustamise osas valida Euroopa väärtused ebaõnnestunud varasema populismi üle ja viimasel korral, kui justiitssüsteem oli sellise surve all, oli enne tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandat aastat ning valitsus on liikunud tagasi minevikku, nad on kasutanud samu taktikat, opressiooni, mis Eh, läheb vastuollu kõigega, mille eest eurooplased on võidelnud ja mille eest täna seistakse. aga kui eh, valitsus seda sümboliseerib, siis vaprad kohtunikud eh, tähistavad midagi erinevat ja me vaatame neid austusega Nad on pühendunud oma ametivande täitmisele ja seda tunnustame me kõik. lisaks sellele on Euroopa liikmesriigil ka oma tagajärjed on teatud reeglid, milles on kokku lepitud ning nüüd peab komisjon kasuma kõik, kasutama kõiki vahendeid selleks, et vahemeetmed kasutusele võtta, et väljendada opressiooni, kaitsta Euroopat ja Poola kodanikku. selline äh, seadus äh, viib selleni, et Poola kaugeneb Euroopast ja meie ulatame siin käe, et äh, nad ei pööraks Euroopale selga, aitäh! aitäh, kolleeg, järgmisena saab sõna Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kolleeg Lopez Aguiar. suur tänu, juhataja, lugupeetud asepresident. nagu te teate, siis äh, olen ma libe komisjoni esimees ja me käsitleme õigu-, artikkel kaks teemasid õigusriigi ja demokraatia põhimõte, vähemuste austamine ning mitmekesisuse austamine ja loomulikult võib olla eriarvamusi, aga võimude lahusus on vaja tagada. kahjuks oli vaja käivitada artikkel seitse menetlus Ungariga ja nüüd on see Poolaga käsil me oleme näinud äh, mitmeid äh, õigusloomereforme, mis saavad, seavad justiitssüsteemi sõltumatuse ohtu, distsiplinaarkoda, mis on loodud äh, Euroopa õiguse vastaselt ning Euroopa Kohtu nõuande vastaselt sanktsioonide kohtunike suhtes, kes ei ole võimuga nõus me avaldame oma toetust äh, kõiges, mida need kohtunikud teevad, äh, nii libekomisjoni osas, meil on olemas äh, põhimõtted, millest me ei tagane, ning see puudutab kõiki liikmesriike ja me jätkame Euroopa õiguse põhimõtete rakendamist, me ei saa aktsepteerida äh, põhiseaduse vastuminekut üheski liikmesriigis, populism selles osas ei ole vastu võetud mitte kuskil, aitäh. Ähm. suur tänu, kolleeg, nüüd äh, saab sõna Renew äh, fraktsiooni nimel kolleeg Šimetška. suur tänu, juhataja, lugupeetud asepresident lugupeetud volinik, mäletan, kui eelmine kord see arutelu toimus neli nädalat tagasi, ütlesin, et olukord Poolas on ennenägematu. Euroopa Liidus ei ole ühegi liikmesriigi valitsus sellist kontrolli üritanud saavutada justiitssüsteemi, kohtusüsteemi üle. ja nüüd neli nädalat hiljem on olukord veelgi hullem. Poola on esimene liikmesriik, kus Euroopa Liidu rakendamine võib tuua kaasa kohtuniku vallandamise põhiseaduskohus, kes peaks olema äh, lõplik äh, olukorra lahendaja, samas ei saa oma sõltumatust rakendada, aeg on lõppemas. kui ülemkohus on selle all, siis äh, näeme, et see toob endaga kaasa võimude lahususe puudumise ühes liikmesriigis ja sellepärast peab Euroopa Liit tegutsema ja me ei ütle, ütleme, et see ei ole mitte karistus valitsusele ega Poolale, vaid me peame lihtsalt kaitsma tsiviilkodanike õigusi. ja väga sageli öeldakse, et see on mingisugune äh, eelarvamus, Lääne-Euroopa ei mõista Poola kohtutraditsiooni eh, ning eh, Nõukogude minevikku, aga Slovaki poliitikuna ja kellegina, kelle vanemad eh, tegelikult olid kommunismi poolt taga kiusatud, tahaksin öelda, et kohtusüsteemi sõltumatus ning õigusriigi põhimõte on Euroopa Liidu põhimõte, mitte mingi suvaline põhimõte, aitäh! aitäh, järgmisena sõna ID fraktsioonist härra Plaškole, palun. suur tänu, aitäh, et mulle sõna andsite. väga tähelepanuväärne on see, kuidas taaskord arutame Euroopa Parlamendis mingisugust avaldust ohtude osas õigusriigi põhimõtete kohta Poolas. võiks arvata, et me räägiksime sellest, miks Ühendkuningriik lahkus, aga vastupidiselt jällegi kuuleme me jõulisi avaldusi eh, suveräänsuse kärpimise kohta ning patriotismi vastu. uute määruste väljaandmine ning kodaniku ellu sekkumine ja praegusel hetkel ka kampaania nende osas, kes äh, tahavad äh, kaitsta Poola demokraatiat. Poola tahab oma demokraatia versiooni rakendada ja selle vastu võitlemine ei ole vastuvõetav. ma ei, minu arvates ei ole kellelgi õigust sekkuda suveräänse riigi siseasjadesse, sest varasemalt ajaloos on selle juhtumi korral olnud tegemist kahetsusväärse olukorraga kas kõike seda tehakse selleks, et doominoefekti äh, tekitada? aitäh, nüüd Roheliste nimel proua Randke. Äh, äh. suur tänu, juhataja, lugupeetud asepresident, head kolleegid üks asi vastab tõele, ei ole mitte ainult üks viis, kuidas demokraatlikku süsteemi ehitada, mitte kõik kohtutraditsioonid ei ole ühesugused Euroopas, aga kõigi süsteemide puhul on eeltingimus, see puudutab seda, et enamuse saavutamine ei tähenda õigusriigi ja põhiõiguste ohtu seadmist. ja mainin neid mõlemaid sellepärast, et need on hetkel Poolas rünnaku all kohtusüsteemi sõltumatus ning võimude lausus, mis on õigusriigi vundament, mitte juhtide õiguse põhimõte. põhiõiguste rikkumine nende puhul, kellelt on seda kõige kergem ära võtta, on samuti ohus. ning tulevikus artikkel seitsme menetluse käigus äh, ning äh, tulevastes aruteludes peaksime me mõlemaid mõõtmeid äh, arvesse võtma Poola puhul on tegemist Euroopa südames oleva riigiga, ilma Poolata ei saaks Euroopa Liit olla terviklik. Poola kodanikud on Euroopa kodanikud ning selle asemel, et süüdistada Brüsselit või Euroopa Kohust või ükskõik keda selle eest, mis toimub, peaks Poola valitsus tegelikult pühendama avatud ja konstruktiivsele dialoogile, lahendades need kiireloomulised teemad ja ma julgustaksin ka teil, kolleegidel, seda äh, sõnumit edastama. ükskõik, milline on teie seisukoht siin arutelus, oleme näinud laimu- ja vihakampaaniaid ka parlamendisaadikute suhtes viimasel kuudel ja aastatel ja see on vastuvõetamatu. me saame demokraatlikku arutelu teha ainult siis, kui peame kinni äh, vastastikusest austusest, aitäh! aitäh, nägin teie sinist kaarti aga tavaliselt me esimeses voorus sinise kaardi küsimusi äh, esitada ei luba, nii et esimeses voorus, kus fraktsioonide nimel kõnelejad sõna saavad, seal me neid ei luba. aga nüüd äh, ECR-i nimel annan sõna kolleeg Šidlole. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, Polska wspiera wszelkie działania zmierzające do wzmocnienia. Prezydent, aitäh Poola on äh, võtnud kohustuseks äh, kasutusele võtta igasuguseid meetmeid selleks, et äh, tugevdada õigusriigi põhimõtet. selgelt tuleb viidata aluslepingutele. peab olema selge eesmärk ja ei tohi olla diskrimineerimist. on kahetsusväärne, et Euroopa Parlament tutvustab väga poliitiliselt motiveeritud tegevust Poola kohtusüsteem vajab hädasti reforme ning praeguse põhiseaduse kohaselt, aluslepingute kohaselt ning Poola kodanike ootuste kohaselt oleme me alustanud kohtusüsteemi reformi ning me viime selle reformi ka lõpule. Poolas on praegu käimas õiguslik arutelu. see on ka poliitiline võistlus Poola kohtud ning äh, Poola äh, võim tegutseb sellega äh, sõltumatult, sellepärast et see küsimus kuulub Poola õiguse pädevusse ning see ei puuduta aluslepinguid. reforme on läbi viidud ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides näiteks kui äh, kohtunik äh, soovib äh, poliitiliselt, poliitilisi sõnavõtte teha, siis Prantsusmaal ja Saksamaal on see endiselt võimalik. Poola kodanikud ootavad kohtusüsteemi reformi ning Poola poliitikud tegutsevad oma rahva huvides ning mitte valitud väheste huvides. me tahame selle reformi lõpule viia ning meil on selleks igasugune õigus tänane arutelu on oma olemuselt poliitiline ning ma ei näe selleks mitte mingisugust vajadust. me rääkisime äh, õigusriigi seisukorrast Poolas kolm nädalat tagasi. nüüd on äh, esile kerkinud uusi fakte, mis toetavad äh, väidet, et nagu õigusriigi põhimõtet Poolas rikutaks me pöördume ikka ja jälle selle teema juurde tagasi ning tekitame seda reaalsust asepresident Jourova on Poolas käinud ning talle kinnitati, et me oleme valmis jätkama dialoogi. aga selleks, et dialoog oleks võimalik, peavad kaks poolt soovima äh, sellega äh, seotud olla, aga mul on tunne, et ainult Poola valitsus on selleks valmis. viimased mitu aastat oleme üritanud selgitada oma reforme. me tahame läbi viia reforme, Äh, mis tuginevad tõenditele, mis on kättesaadavad ka mujal. me tahame, et meie otsused tugineksid aluslepingutele. miks see nii on? kolleegid, teie peaksite sellele küsimusele vastama. me peaksime keskenduma millelegi muule, mitte Poolale, vaid sellele, mis toimub siin meie oma kojas. miks Poolat kritiseeritakse millegi eest, mis on olemuslik osa kõikidest süsteemidest mujal on õigused, äh, mis on kohalikel parlamentidel, äh, mida tahetakse kasutada poliitilises võimumängus. kas ei ole mitte teie kohustus kaitsta Euroopa Parlamenti selle eest, et parlamenti kasutatakse vahendina äh, poliitilistes kampaaniates ükskõik millises riigis? praegu käib Poolas selline kampaania. aga mul on tunne, et need, kes selle arutelu eest vastutavad, tahavad survestada seda kampaaniat ning kampaania lõpptulemust, mis mõjutab presidendivalimisi Poolas. ma palun teid, kolleegid, et te ei kuulaks neid, kes ei suuda nõustuda demokraatlike riigisiseste otsustega ning tahavad survestada lõpptulemust tuleb hukka mõista selle, et mõned poliitikud ei mõista, et sellised poliitilised võitlused ja arutelud tegelikult äh, takistavad liidu arengut. Poola on Euroopa Liidu liige, kuid ta on ka suveräänne. suveräänse liikmesriigina on Poolal õigus kaitsta oma kogukonda. me vastutame koos Euroopa Liidu eest, täpselt nii nagu kõik teised liikmesriigid ning me tahame saada täpselt samasuguse kohtlemise osaks. endise Poola peaministrina ütlen teile järgmist, daamid ja härrad. Poola on õigusriik. me tegutseme Poola põhiseaduse kohaselt ning ka Euroopa Liidu aluslepingute kohaselt. meil on suveräänsus ning just nii see olukord ka peab jääma järgmisena saab sõna kuue nimel kolleeg Avranitis, palun. aitäh, asepresident on ebaõiglane kuulda, kuidas inimesed räägivad, et Euroopa Parlamendi saadikud ei armasta Poolat. see on ebaõiglane väljaütlemine, kuid me ei tohi lubada Äh, et liikmesriigid äh, kehtestavad poliitikaid, mis äh, muudavad Euroopa Liidu aluslepinguid ja põhiõiguste hardat. praegune poliitika Poolas aga tegelikult on vastuolus nende õigustega, vähemuste õiguste, naiste õigustega, naiste õigusega abordile. demokraatlikus süsteemis valitsused muutuvad, aga ei muutu põhimõtted, aluspõhimõtted Neid on võimalik parandada, aga mitte äh, tagasi pöörata. kuulake kõiki poliitilisi fraktsioone, mitte ainult paremäärmuslust. kuulake Rahvaparteid, Renew fraktsiooni, kuulake ka Rohelist ja Kuuet. me ei eksi. aitäh ja härra Puigdemont äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete eest. head kolleegid, täna räägime õigusriigi põhimõttest Euroopas ning keskendume Poolale. see on väga vajalik sest kui osal Euroopa Liidust puudub austus õigusriigi põhimõtte vastu, mõjutab see kogu liitu. kuid probleem seisneb selles, et Euroopa Liit kohaldab topeltstandardeid. Nad tegutsevad erinevalt sõltuvalt riigist. kui õigusriigi põhimõtet Euroopa Liidus tuleb kaitsta, siis peavad Euroopa Liidu institutsioonid tõepoolest minema lõpuni välja kõikide liikmesriikide puhul. tuleb olla tugev kuid äh, olla nõrk nõrkade riikidega on samuti õigusriigi põhimõtte rikkumine. inimesed Poolas, kes seda arutelu jälgivad, võivad endalt küsida, miks võib Hispaania ignoreerida ÜRO Inimõiguste Komisjoni resolutsioone või Euroopa Kohtu resolutsioone? miks äh, on see okei okay,, kui äh, Hispaania põhiseaduslik kohus Äh, ei võimalda juurdepääsu äh, Euroopa Kohtule. selleks, et tugevdada õigusriigi põhimõtet Euroopa Liidus ja kõnelejad katkestatakse. Mit... aitäh ja järgmine kõneleja on härra Halitski, palun. Oh, I am sorry, I saw that you removed it vabandust, nägin, et te võtsite oma sõnavõtusoovi tagasi, aga teil on sinise kaardi küsimus, härra Püsimont, ja kolmkümmend sekundit, tõepoolest kolmekümne sekundiga. aitäh, proua president. härra Püsimont, igasuguse austuse juures, kuidas te saate tulla siia ning pidada meile loengut õigusriigi põhimõtte teemal? Teie kui Kataloonia valitsuse president, olite esimene isik, kes õõnestas õigusriigi põhimõtet, kui te ühepoolselt kuulutasite välja iseseisvuse. Te lihtsalt äh, heitsite kõrvale Hispaania põhiseaduse ning äh, Kataloonia autonoomsuse. see, mida te praegu rääkisite, ei ole kooskõlas teie varasema tegevusega. härra Püšemont, teil on kolmkümmend sekundit vastuseks. aitäh see annab mulle võimaluse tuua selge näide nendest topeltstandarditest. kujutage ette, kui ma sõidaksin homme Poolasse, siis minu äh, immuunsust Euroopa Parlamendi saadikuna austatakse, mind ei arreteeritaks, kuid kui läheksin Hispaaniasse, siis ma usun tõsimeeli, et Hispaania ametivõimud ei austaks seda immuunsust, mis mul parlamendisaadikuna on, mind vahistatakse ning pandaks vangi kogu ülejäänud eluks see on täpselt just see suhtumine, äh, mida Euroopa Parlament ei tohiks äh, kasutada õigusriigi põhimõtte puhul. suur aitäh ja nüüd äh, härra Halitški, palun. aitäh, proua esinaine. tõepoolest, see arutelu ei puuduta kohtusüsteemi reformi, sellepärast et sellist reformi Poolas ei toimu. on kõrgemad tasud pikad järjekorrad ning äh, kodanikud äh, peaksid olema väga pettunud. üks riik üritab endale haarata kogu võimu ning äh, valitsev erakond on karistamatu. seda võimu sümboliseerib näiteks kohtupresidendi ametisse nimetamine, nimet-, ametisse nimetatud president, kes rebis katki oma kohtuotsuse ning see just näitab äh, seda, mida äh, Poola valitsus äh, kavatseb teha rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse ning me ei saa sellega leppida. sest kodanikud peaksid saama loota inimõiguste, põhiõiguste kaitsele ja kohtunikud töötavad äh, Euroopa Liidu üleselt Euroopa Liidu ja kodanike heaks. Neil on vaja tagatisi ma kuulen siin, et Euroopa Liit piinab Poolat ei, teie piinate Poolat ja Poola kodanikke. meil on ku-, kuuskümmend kolm nime, inimesed, kes ei ole korralikult ametisse nimetatud äh, kohtute nõukokku, aga ma võin komisjonile öelda seda, et äh, Poola äh, on ajalooliselt alati säilinud ning me võidame ka selle võitluse, aitäh! järgmine kõneleja on proua Parli. suur tänu ja sõltumatud äh, Veneetsia komisjoni eksperdid äh, ütlesid selgelt välja selle, et äh, kui võetakse see justiitssüsteemi reform vastu, siis kohtunikud on täiesti võimatus olukorras niimoodi, et neid ähvardab karistus, kui nad Euroopa Liidu õigust hakkavad kohaldama ja me näeme, et äh, Poola president äh, just nimelt selle seaduse allkirjastas, äh, hoolimata kõigist hoiatustest. Poola ühiskonnale on sellel väga selged mõjud, väga isiklikud mõjud. Pavel Jušin, üks kohtunik, kõrvaldati ametist ja tema süüks pandi äh, seda, et äh, ta ei äh, rakendanud seda, mida kohalik kohtuorgan oli ette nähtud, kuna see on vastuolus Euroopa Kohtu lahenduga. ka teine kohtunik Poolas võib tuua näiteks, kes on pöördunud Euroopa Kohtu poole, nii et me näeme, et mitmeid väikesi seadusi viivad selleni, et äh, Poolas järsku enam ei kehti Euroopa Liidu äh, õigus ja meil on vaja, et äh, komisjon ning Euroopa Kohus võtaksid midagi ette, et me ei saa siin valida seda, et kas valida ainult õigusi, et on ju ka teatud kohustused riikide jaoks. Teil on sinise kaardi küsimus, kas olete nõus küsimusele vastama? mitu sinise kaardi küsimust soovite esitada, aga üks kolleeg saab ainult äh, sõna, kolleeg Jaki. Äh, suur tänu, mul on teile küsimus tõepoolest. Ähm, teie esindate siin Saksamaad ja see äh, seadus, millest te räägite, artikkel sada seitse, kui äh, ähm, äh, tuuakse distsiplinaarkarist-, märkus välja kohtunikule, siis ma näen Saksa seadusandluses ja see seadusandluse säte on ka minu ees, kui jä-, rakendada seadusandlust äh, kohtunikuna, siis on võimalik samuti teatud juhtudel äh, kohtuniku viieks aastaks vangistada, et äh, kas see suukorv on siis Saksa või Poola kohtunikel? esiteks äh, ma ei esinda mitte Saksamaad, vaid äh, Euroopa Liidu kodanikke. proua Šidlo äh, valetas ennem, kui ta ütles, et Saksa mm, poliitikud ei tohi poliitiliselt tegutseda, on ka teie armastatud sõsarpartei AfD liikmeid, kes on kohtunikud, kes on jõudnud ka Saksamaa parlamenti nii et äh, kui me räägime siin teadlikult äh, seaduse äh, rikkumisest, siis see on üks asi, aga siin me räägime sellest, et kui kohtunik soovib Euroopa õigust kohaldada, siis selle eest karistatakse teda, selle eest Saksamaal ei karistata küll kedagi. Uh, jõuame järgmise kõneleja juurde, juurde, kelleks on kolleeg Strugariu, palun january judges from twenty european countries have marched silently on the streets of warsaw in solidarity. Eh, jaanuaris marssisid enam kui kahekümne liikmesriigi kohtunikud tänavatele selleks, et näidata üles solidaarsust Poola kolleegidega. me näeme, et eh, nende sõltumatust toetatakse, kuid seda vaid sõnades, mitte tegudes. see, mis praegu Poolas toimub, see ei ole reform, vaid äh, see on äh, hävitamine, me ei saa lihtsalt kõrvalt äh, vaadata, kuidas jupp jupi haaval lihtsalt lammutatakse sõltumatut kohtusüsteemi. meil peaks siiski olema osa meie DNA-st erapooletud sõltumatud kohtud, mis suudavad ka ühenduse õigust kohaldada. Poola on nüüd vastu võtnud äh, uue seaduse, millega ta liigub Euroopast üha kaugemale ning äh, seab ohtu ka Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse, kui räägitakse äh, reformist, siis tegelikult see tähendab seda, et Euroopa Liidu õigus hakkab lihtsalt kaduma sellest riigist. kõnelejad katkestatakse, kui nad on kõneaja ületanud aga peame meeles pidama ka seda, et Euroopa Liidust saab Poola siiski ka toetust eh, ja nii edasi. see aitäh kõnelejale, võib-olla saate te veel eh, oma mõtteid edasi arendada, kui vastate sinise kaardi küsimusele. kas olete nõus proua Višnjevskale vastama? tegemist on kellegagi, kes istub Euroopa Liidu institutsioonis, kuid eirab selle õiguse, selle ühenduse seadusandlust ja ma ei ole nõus tema küsimusele vastama. nüüd aga kolleeg Strik, palun. aitäh, selle suukorvi seadusega on äh, jäänud ähm, äh, kohtunikud seadusest väljapoole, neid kriminaliseeritakse, kuid tegelikult nad peaksid äh, enda tööd saa-, saama teha vastavalt äh, seadusele, kaasa arvatud Euroopa Liidu õigusele. ja see ei hävita mitte ainult kontrollisüsteemi, vaid see ei anna kodanikele võimalust enda õigusi kaitsta ametiasutustega silmitsi seistes. samuti seab see eh, põhiväärtused eh, ohtu ja seetõttu mina soovitaksin küll komisjonil äh, kõikide meetmetega jätkata selleks, et rikkumismenetlusega edasi minna ja lõpet- ja peatada äh, suukorviseaduse kohaldamine. kuid ei tohiks muidugi jätta kogu seda tööd ainult Euroopa Liidu institutsioonidele, ka valitsused ise peavad endale võtma vastutuse, peavad pöörduma Poola valitsuse poole. Neil on kõik vahendid selleks olemas, nii poliitilised kui juriidilised praegu on nad ennast peitnud äh, komisjoni selja taha. me näeme, et õigusriigi põhimõte ehitis on praegu äh, äh, tules ja me peame asuma seda päästma. veel üks sinise kaardi küsimus, palun. et pool minutit küsimuse esitamiseks. kolleeg Višnjevska. suur tänu, proua juhataja. eelkõneleja ütles et kohtunikud avaldasid meelt justiitsreformi vastu rahumeelselt. jah, sest Poola võimud äh, kohtlesid neid äh, turvaliselt, äh, mitte nii nagu Prantsusmaal meeleavaldajatega on tehtud, kus asuti nüpeldama meeleavaldajaid. aga mis nüüd saab ähm, põllumeestest. Ähm, kui põllumehelt võetakse kogu tema vara, äh, ta peab äh, vaesuses äh, surema, meie püüame lihtsalt seda olukorda parandada. Really vabandust, ma ei saanud selle küsimuse kontekstist üldse aru Te rääkisite eelkõnelejast, kes rääkis äh, vaikivatest meeleavaldustest, seda kõike me oleme näinud, see vastab tõele, ja nad protestisid äh, selle vastu, et kärbitakse nende mm, ametikohut-, kohustuste täitmise võimalust, et äh, kohtunikud saaksid sõltumatult tegutseda. Teie arvate, demokraatia on ainult enamuse jaoks, kuid see tähendab ka kõigi kaitsmist, kaasa arvatud vähemuste kaitset ja demokraatia ei äh, seda ei saa kasutada ilma õigusriigi põhimõtete järgimiseta. nüüd aga kolleeg Gonzales Pons, palun, saab järgmisena sõna. Äh, Poola ametivõimud on huvitatud enam äh, vastuseisust kui kompromissist äh, Ehm, volinik Jurovaga oleks võinud aset leida tõeline läbipaistev dialoog, kuid selle asemel tuldi välja uue seadusega, mis on järjekordne rünnak õigusriigi põhimõttele, mõtetele jaanuarist alates on eh, enam kui eh, nelikümmend kohtunikku jäänud ametist kõrvale. tegemist on eh, režiimiga, mis kiusab taga oma kohtunikke kuidas äh, peaks äh, saama äh, õigussüsteemi toimimist parandada. selline käitumine ei ole kindlasti euroopalike väärtustega kooskõlas. vabandust, et ma seda niimoodi pean väljendama, aga see, mida me näeme praegu Poolas, ei ole mitte reform, vaid tagakiusamine, allasurumine et kindlasti me peame sekkuma, seda peab tegema nii komisjon, Euroopa Kohus kui ka meie ise selleks, et õigusriigi põhimõtetest kinni peetaks. jälle esi-, soovitakse esitada sinise kaardi küsimust, kuid äh, reegel on selline, et äh, iga kõneleja kohta üks sinise kaardi küsimus, äh, proua Višnevska on saanud juba esitada oma küsimuse et kui keegi teine soovib küsida, siis oleks see võimalik, aga tundub, et mitte. nüüd aga kolleeg Pietron, palun. <clears throat> kui kuulan äh, neid, kes praegu võimul on, äh, justiitsminister Žobra tegelikult on asunud äh, ise justiitssüsteemi hävitama. ja tegemist on viimase lahinguga Poola kohtusüsteemi vastu, Poola kohtunike vastu. tundub, et ollakse valmis veel ühe katastroofi saabumiseks, milleks on siis Euroopa toetuste külmutamine ja aeglane Polexit ehk Poola lahkumine Euroopa Liidust. ja kui vaatame, milline on partei äh, sõnum, siis äh, see on tegelikult väga selge ohumärk igale Poola kodanikule. kahjuks äh, Poola valitsuspartei ei tähenda aga igat Poola kodanikku ja nende soove, sest Poola, Poola elanikud sooviksid elada õigusriigi põhimõtete järgi kuid äh, hullumeelne valitsev äh, partei äh, ei võimalda seda. ja just valitsuspartei suhtumise tõttu võib Poola lahkumine Euroopa Liidust reaalsuseks saada. Teil on sinise kaardi küsimus, kas olete nõus vastama? jah. proua Tšaptšinska, palun aitäh. kui keegi räägib Polexitist, Poola lahkumisest Euroopa Liidust, siis norib ta tüli. mina olen poolakas, ma olen oma riigi üle väga uhke, meil on ilus ajalugu, imelised kodanikud, ärge hakake inimesi hirmutama Polexitiga, see on vastutustundetu käitumine palun pool minutit vastamiseks. lugupeetud kolleeg, ka mina ise olen väga uhke oma riigi üle. ma olen uhke olen uhke riigi üle, kus võeti vastu ähm, põhiseadus teise riigina maailmas, kuid ma ei ole uhke nende inimeste üle, kes hävitavad minu riiki nii, rohkem äh, ma selliseid äh, arutelu jätkumist ei saa lubada, et äh, sinise kaardi küsimus peab olema küsimus, et see ei ole lisakõneaeg, mida äh, me saame anda. aga nüüd kolleeg Keller, palun. suur tänu, proua juhataja äh,. lugupeetud volinik Jurova äh, ka Euroopa asjade äh, minister. kõik see, mis leidis aset Gdanskis, äh, kõik need, kes toetavad kahtekümmend seitset äh, lippu, mis ripuvad meie ähm, hoone sissepääsu juures, sõnum on selline, et me respekteerime Euroopat ja me ei lepi selle uue režiimi käitumisega kõikide nende kohtureformidega, mis on praegu vastu võetud valitsuse poolt. me ei ole sel, me ei ole selle poolt, et lammutatakse kivi kivi haaval seda ajaloolist hoonet, mis on pika aja jooksul üles ehitatud. Need on alussambad meie demokraatlikule süsteemile. kui me räägime õiguse ja vabaduse alast, siis me, meil on vaja olulisi ambitsioonikaid tekste selleks, et seista vastu äh, terrorirünnakutele. aga millised on siis need meetmed, äh, mida teie, proua volinik, võtate selleks, et äh, peatada need, kes ähvardavad euroopalikku korda? nüüd läheb edasi arutelu ja sõna antakse härra Piltšikule. aitäh, proua juhataja volinik Jurova. kolmkümmend aastat tagasi Ida-Euroopa ja Kesk-Euroopa riikide juhid asusid liikuma vaba ning demokraatliku Euroopa poole. Kesk- ja Ida-Euroopa riikide liikumine Euroopa Liidu poole on põhimõtteliselt eh, muutnud Euroopa Liitu ja asjad on läinud ainult paremuse poole, me näeme euroopalikku väärikust, eh, õigluse võidule pääsu ja need peaks kõik eh, nüüd iseloomustama kõiki Eh, ilmakaar, kaari meie kontinendil, kuid kahjuks see nii ei ole. ka Slovakkia kodanikuna mina olen mures eh, selle üle, kuivõrd usaldusväärsed on need reeglid kõikjal Euroopa Liidus ja tahaksin kaitsta eh, nii Poola kui Euroopa Liidu kohtusüsteemi ja tahaksin öelda keskeurooplasena, et siin ei ole mingit peidetud varjatud agendat. me peame tagama selle, et oleks kooskõlas Äh, väärtused äh, Poolas ning Euroopa Liidus. aitäh! aitäh, läheme edasi, kolleeg Mandel, palun. aitäh, asepresident, proua volinik. kõigepealt ütleksin, et äh, olen vägagi seotud Poola kodanikega, ütlen seda austerlasena austerlastel äh, austerlased võlgnevad Poolale ajalooliselt äh, väga palju. kahekümnenda sajandi ideoloogiate puhul äh, võib näha, et just poolakad kannatasid nende all väga palju, kuidas vallutati Teise maa-, maailmasõja lävel Poola, mm, kuidas see kõik on seotud ka Äh, Austriaga ja teatud valedega, mis selle kõige, äh, selle valutuse aluseks oli. kui nüüd seatakse kahtluse alla õigusriigi põhimõtted, kui hakatakse neid põig-, põhimõtteid õõnestama, siis peame olema muret, peame olema mures kõik Euroopa Liidu ähm, kodanikena. see puudutab meie kõikide tulevikku, meie lastelaste tulevikku aitäh, läheme edasi. kolleeg Murešan, palun. aitäh, proua juhataja. lugupeetud äh, volinik, äh, praegune valitsuspartei väidab, et äh, ähm, kaitstakse õigusriigi põhimõtteid, kuid tegelikult tegutsetakse igapäevaselt õigusriigi põhimõtete vastaselt. Poola valitsus serveerib justiitsreformina ähm, õigussüsteemi õõnestamist, nad ütlevad, et see on süsteemi kaasajastamine, kuid me kõik saame aru sellest, et tegelikult on tegemist autoritarismi võidulepääsuga. me teame, et Poola on enam kui tema praegune valitsus, valitsused tulevad ja lähevad ja meie teame, et Poolas on äh, ka ausad äh, kohtunikud, äh, kes kohtute sõltumatust ning õigusriigi põhimõtteid kaitsevad kõigest hoolimata. Poola on ka julged kodanikud, kes seisavad vastu valitsuse rünnakutele õigussüsteemile ning samuti ausad koda-, ajakirjanikud, kes kaitsevad sõnavabadust. me toetame Poola inimesi, poolakaid ning ütleksin Poola valitsusele, kuulake oma rahva häält. Teil on sinise kaardi küsimus äh, kolleeg Zalevskalt, kas olete nõus vastama? Teil on pool minutit küsimuse esitamiseks, kui küsimust ei ole, siis pean teid katkestama. aitäh, juhataja. ma ei ole kindel, kas te teate, aga kakskümmend tuhat Poola kodanikku avaldasid meelt Poola valitsuse poolt ma ei tea, kas te olete kursis Euroopa Liidu aluslepingutega, sest äh, te võite selle läbi lugeda, kuid seal ei ole antud mitte mingisugust pädevust äh, Euroopa Parlamendile või komisjonile selliste arutelude pidamiseks. ja tahaksin paluda presidendilt, asepresidendilt äh, siin Euroopa parl-, parlamendis, ärge niimoodi kritiseerige ühtki Euroopa Liidu liikmesriigi vabandust, siin ei olnud mitte mingisugust küsimust, kuidas te tahate, et kolleeg vastaks? Ehm, te püüate lihtsalt eh, endale saada lisakõneaega niimoodi, aga see ei ole vastuvõetav. nüüdsest peale on vastuvõetavad ainult küsimused. küsimus oli selge ju, et kas ma tean Euroopa Liidu aluslepet ja kas ma tean Euroopa Liidu toimimise eh, lepingut, jah, tean küll ja tean ka neid äh, lepingu äh, artikleid, mis räägivad Euroopa väärtustest äh, ja ma tean, et meie kohuseks on kaitsta õigusriigi põhimõtteid kõikjal Euroopas, kuna tegemist on euroopaliku väärtusena. ja ma tean ka kümnetest tuhandetest inimestest, kes tulid tänavale, kes äh, äh, avaldasid meelt äh, õigusriigi poolt ning valitsuse vastu. aitäh! nüüd aga saab järgmisena sõna härra Pospišil. suur tänu, juhataja. proua Šedlo viitas Tšehhi Vabariigile. mina olin eh, viis aastat justiitsminister ja me ei kiusa Tšehhi Vabariigis arvamuse eest taga kohtunikke, meil ei ole vastavaid seadusi ja ma tean seda väga hästi, me võime küll karistada kohtunikke viivituste eest menetlusel, aga me ei karista neid kunagi poliitiliste vaadete eest. see on põhimõte demokraatlikus riigis. Teie seadus viiendast veebruarist on liialdav, see ei ole võrreldav ähm, millegiga, mis on Tšehhi Vabariigis kehtiv või kuskil mujal Euroopa Liidus. kolleegidele vastaksin, ei üritata leida kompromisse, teie president kahjuks allkirjastas selle seaduse ning kinnitas sellega seda otsust. kohtunikke peab seetõttu karistama, äh, peaks karistama ainult, kui nad tegutsevad aeglaselt, aga teie karistate neid arvamuse eest ja see on väga halb. kolleeg Sikorski, palun mikrofon kõnelejale. me, on üritanud lihtsalt härra Tuski vastutavaks teha kõige eest, mis on täiesti ebaratsionaalne ja hullumeelne, teha teda vastutavaks äh, Smolenski äh, lennuõnnetuse äh, eest ja tema kaitsja äh, sattus samuti äh, distsiplinaarkoja käsi hammasratastesse, see oli karistus, sanktsioon, see ei ole Euroopa nägemus õigusriigi põhimõttest. seega suur tänu, äh, volinik Jourova, selle eest, et olete demokraatiat taastamas aitäh ja nüüd vabra mikrofoni voor, väga palju inimesi on soovinud sõnu. ma ei saa kõigile sõna anda, kuna aega meil selleks ei ole, seega üks fraktsiooni kohta ja ähm, ei, need ei saa sõna, kes juba selles arutelus on sõna võtnud täna pärastlõunal ja seega härra Boltšak kõigepealt, palun suur tänu, et mulle sõna andsite, juhataja. ma olen kindel ühes asjas, meil on ühised reeglid, ühised väärtused, kui sellised väärtused on ohus, siis peame me reageerima. ja see on põhjus, miks me seda arutelu täna peame, tegemist on selge olukorraga, õigusriigi põhimõte on ühes liikmesriigis ohus ja see äh, õõnestab meie usaldust, selline käitumine ei ole minu arvates vastuvõetav mul oleks väga hea meel, kui proua Šedlo meenutaks oma aega peaministri ajast, kui me rääkisime konsti-, põhiseaduse reformist ja ta ütles, et ta äh, on tulemusega äh, nõus, mida selles osas, mis puudutab Veneetsia komisjoni, aga nii ei läinud ja täna räägite te sellest, et teie reformid on vastuvõetavad, see on täiesti äh, häbiväärne proua Spurek, palun. proua juhataja, ma olin üllatunud pärast Ursula von der Leyeniga kohtumist äh, ütles Poola peaminister, et nad ei rääkinud õigusriigi põhimõttest. kuidas äh, seda teemat üldsegi ei mainitud ma olen jahmatuses, kui Horvaatia eesistuja ütleb samuti, et õigusriigi teema ei ole tema prioriteediks, minu arvates seda arutelu ei tohiks Poola osas kõrvale jätta. me teame, et väga paljud asjad on ebatõhusad, artikkel seitse rakendamine ei ole samuti toiminud, samuti teame, et põhiseadus, põhiseadust rikutakse ning me teame, et see on kodanike vastu. pean ütlema, et ma olen väga tähelepanelik ja aeg on läbi, Euroopa Komisjon peaks olema aktiivsem, meil on vaja kuulda, ähm, kuidas nad kaitsevad kodanikke ja Poola kohtunikke, meil on vaja konkreetseid tegevusi. ja palun järgmine kõneleja suur tänu. Euroopa tugineb õigusriigi põhimõttele ning ilma selleta mureneb see. Euroopa Parlament valdava enamusega on öelnud, et olukord Poolas on äh, kohtusüsteemi sõltumatuse õigusriigi osas äh, problemaatiline sellest alates on äh, õigusriigi olukord äh, halvemaks läinud, vaatamata artikli seitse rakendamisele. ükski tegevus ei ole midagi äh, kaasa toonud vajalikku, nüüd on meil see suukorvistamise seadus, millega karistatakse kohtunikke poliitiliste vaadete eest so, näiteks võiks rakendada finantsmeetmeid, külmutada Euroopa vahendeid õigusriigi põhimõtet peab austama ning kohtusüsteem on liikmesriikides oluline. me ei saa öelda, et tegemist on isoleeritud juhtumiga, sest see võib korduda ka teistes liikmesriikides ja me peame tegutsema, aitäh! lugupeetud daamid ja härrad, iga kord, kui oleme Strasbourgis, räägime Poola kohtureformist ja olen hämmeldunud sellest, kuivõrd innukalt Poola Äh, saadikud äh, kohal on äh, selleks, et enda riiki maatasa teha. peaks ju nimetama ka üheksateistkümnenda novembri kaks tuhat üheksateist avaldust selleks, et aru saada, et kui kohtunikke nimetatakse Ehm, nime, ametis ehm, muude eh, instantside poolt, eh, siis eh, kui me sama loogikat kasutaksime, siis ei oleks võimude lahusust näiteks ka USA-s ja mulle tundub, et siin ei ole tegemist mitte midagi võimude lahususega, siin räägitakse sõltumatusest otsustamisel ja ametisse nimetamisel, aga mitte seda nimetamise, mitte sellest nimetamisest endast ei räägime. nüüd aga kolleeg Tomasitš, palun gospođo predsjedavajuća suur tänu Poola on hetkel institutsioonide vaateväljas sellepärast, et tahaks demokratiseerida oma poliitilist süsteemi, see on kurb tõde. Euroopa bürokraatia väärarusaam postkommunistlikest riikidest nagu Poola toob kaasa huvide konflikti ja see ei ole kõigi, kellegi huvides. kõik demokraatiad peavad mõistma, et uued demokraatiad ei jõua vanade standardinele ja kaalul on süstemaatiline viga, mis tuleneb sellest, et osad vanast kommunistlikust süsteemist on alles jäänud ja saanud osaks demokraatlikust süsteemist. ja mineviku klaarimine on seetõttu takistatud ning ei aita lõpule viia üleminekut ning üleminek on see, mida on vaja. selgitaksin teile taaskord, sest mõned kolleegid on närvilised ma ütlesin, et igast äh, fraktsioonist saab sõna üks esindaja, teie fraktsioon oli esindatud, seega andke andeks, aga rohkem teie, äh, teie fraktsiooni esindaja sõna ei saa. järgmine voor ja nüüd palun volinik Rainer, Reinders, palun. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud äh, parlamendisaadikud lubage mul tulla tagasi teatud teemade juurde, mis on selles arutelus tõstatatud kõigepealt tegemist on uue seadusega, võrreldes varasema aruteluga tahaksin teile kinnitada, et komisjon on alati avatud õiglasele dialoogile liiklusriikidega selleks, et probleeme klaarida, aga me ei viivita kõikide vahendite kasutamist, et tagada Euroopa Liidu õigusest kinnipidamine. uus seadus tekitab muret kooskõla kohta Euroopa õigusega, sealhulgas äh, Euroopa Liidu ülimuslikkuse teemat, äh, kohtusüsteemi sõltumatust ning õigust äh, küsimusi esitada Euroopa Kohtule. komisjon analüüsib seda seadust põhjalikult ning see, mis puudutab mõningate liikmete märkusi, tahaksin veel kord äh, korrata, et Euroopa Kohus otsustas, et äh, selline, äh, et see justi-, kohtusüsteemi organiseerimine on liikmesriigi pädevuses, aga seda pädevust kohaldades peab liikmesriik täitma oma kohustusi vastavalt Euroopa Liidu õigusele ja Euroopa Liidu õigus nõuab õigusriigi põhimõttest kinnipidamist, eriti just kohtusüsteemi sõltumatust. see on ülioluline, sellepärast et Poola kohtud on samuti Euroopa kohtud ning peavad tagama selle, et Euroopa kodanikud saavad täielikult oma õigusi rakendada vastavalt Euroopa õigusele. ja seega mulle teeb muret see uus seadus ja võin teile kinnitada, justiitsvolinikuna, et komisjon täidab oma kohustust äh, lepingute tagajana ning võtab kasutusele kõik meetmeid selleks, et tagada Euroopa Liidu õiguse austamine. samuti ütlen, et distsiplinaarkoda äh, jätkab tegutsemist vaatamata äh, ülemkohtu otsusele lähtuvalt Euroopa Kohtu üheksateistkümnenda detsembri otsusele otsustati, et distsiplinaarkoda ei ole kohus Euroopa Liidu äh, õiguse mõttes. tahaksin rõhutada, et koh-, Euroopa Kohtu eelotsused on siduvad ning neid peab täielikult äh, arvesse võtma. riiklikud kohud peavad äh, kohalikku õigust rakendama seose ning arvesse võtma ka Euroopa Kohtu tõlgendusi neljandal veebruaril kaks tuhat kakskümmend otsustas distsiplinaarkoda peatada esimese kohtuniku äh, töö, äh, kes äh, kaks tuhat üheksateist aastal vastavalt vastuollu sattus ning samuti peatati talle palga maksmine. ning ülemkohus on otsustanud, et kohtusüsteemi ei ole erapoole, juhtiv organ ei ole erapooletu ning seega see üksus jätkab oma tööd ning äh, seejärel valiti kuus kandidaati äh, distsiplinaarkotta, kellest kaks on äh, kohtusüsteemi nõukogu liikmed. arvestades tänast arutelu, ütleksin paar sõna ka põhiseaduskohtu osas tahaksin meelde tuletada, et hiljutises ettepanekus detsembris kaks tuhat seitseteist, kus äh, otsustati käivitada artikkel seitse, siis äh, ütles nõukogu, et selle kohtu legitiimsus on tõsiselt ohus ja seetõttu Poola õiguse põhiseaduslikkust ei ole võimalik enam tõhusalt tagada selles osas võin vaid öelda, et lähtudes Ülemkohtu ja Euroopa Kohtu otsustest on äh, selle üksuse poole pöördunud mitmed asutused ning äh, praegune olukord tekitab äh, õigusliku kaose. selline oli küsimus, aga lahendus selles osas on see, et äh, kohtulahendid peavad olema tehtud, äh, peavad saama kõigi ametivõimude heakskiidu ning komisjon äh, töötab mehhanismi analüüsil, see saab olema ennetav meede, mis puudutab kõiki liikmesriike ja mis annab ülevaate olulistest arengutest seoses erinevate riikidega ning see lähtub erinevatest allikatest selleks, et kajastada kohapealset olukorda. see võimaldab meil varajaselt äh, õigusriigi põhimõtteid puudutavaid teemasid äh, tuvastada ning see mehhanism puudutab kõiki liikmesriiki ühel viisil. esimene õigusriigi raport on üks äh, komisjoni algatustest kaks tuhat kakskümmend aastaks, see aruanne on on juba ettevalmistamisel, neil on kontaktisikute võrgustik liikmesriikides, see aitab ettevalmistusi paremini organiseerida, see aruanne on samuti osa uuest õigusriigi tsüklist, millega on tihedalt seotud nii nõukogu kui parlament. aga ütleksin selgelt, et see ennetav mehhanism ei asenda äh, Äh, reaktsiooni nagu rikkumismenetlus või artikkel seitse menetlust, eh, juhul kui need peaks osutuma vajalikuks. me jätkame kõikide vahendite kasutamist, mis meil on selleks, et toetada ja kaitsta õigusriiki kõigis liikmesriikides, sealhulgas ka Poolas aitäh, härra volinik ja nüüd annaksin sõna minister Mjatšile. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin veel kord öelda, et eesistuja ja nõukogu peab väga oluliseks õigusriigi põhimõtet ning põhiõiguste kaitset. Need on osa meie põhivaldkondadest ning eesistuja on väga tähelepanelikult täna teie arvamust kuulanud järgmised sammud, mis puudutavad artikkel seitset äh, nõukogus, siis kuigi õigusriigi põhimõte on üks Horvaatia äh, äh, olulisi teemasid, ei saa me ette näha selle menetluse kulgu ega otsuseid, me jätkame olukorral silma peal hoidmist ning tegeleme selle teemaga ka üldasjade nõukogus ja suur tänu taaskord. aitäh, sellega arutelu lõpeb ja enne kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, on mul ka üks äh, teade. Äh, vastavalt äh, ülemkogu otsusele kahekümne kaheksandast juulist kaks tuhat kaheksateist ja Ühendkuningriigi lahtumisega Euroopa Liidust kuulutab Holland kolm uut par-,